jah, palun, teil on sõna. mikro, mikro, s'il vous plait. I have some uh, uh, pro, uh, procedure proposal. mul on üks menetluslik ettepanek, kolleegidega oleme ette valmistanud ja palutakse uut suulist küsimust esitada komisjonidele parimate huvide kohta toon tähelepanu sellele küsimusele, sest antud ajahetkel oleme me teada saanud, et täna on Norra ameti võinud otsustavalt võtnud ära äh, lapse Tšehhi emalt ja äh, andnud sellele lapse lapsendada Norra vanematele, see on kohutav, me oleme vihased ja pettunud. see Tšehhi, Tšehhi Vabariik reageerib ja siin Euroopa Parlamendis ei saa me mitte midagi ette võtta, et kaitsta Euroopa Liidu laste huvisid. seetõttu palun, et teie, proua juhataja, kallid kolleegid, toetaksite suulist küsimust komisjonile järgmisel Äh, istungjärgul, aitäh toetuse eest! c'est à l'évidence un sujet très important madame mais je crois qu'en termes de procédure il faut d'abord passer tegemist on tõesti äärmiselt olulise teemaga proua aga äh, et menetlusreeglitest kinni pidada peab kõigepealt äh, käsitlema seda esimeste konverents selleks et see küsimus panna päevakorda aga vaatame mida teie taotluse osas selles olulises küsimuses teha saab aitäh eilne protokoll on kättesaadav ja tahaksin teada, kas kellelgi on sellele kommentaare. kui ei, siis äh, on see heaks kiidetud. ja sellega saame